Kongo idaosas. volinik Navratšitš on siin, et asepresidenti asendada ja teil on sõna. suur tänu teile, juhataja, austatud parlamendiliikmed see koda on vastu võtnud mitmeid resolutsioone, mis puudutab Kongo Demokraatlikku Vabariiki ning eriti just Eh, olukorda eh, Kivus ja Ida-Kongos laiemalt. me eh, oleme saanud osa šokeerivast vägivallast, mis eelmisest aasta augustist alates on eriti Põhja-Kivus puhkenud ja mõned osapooled on olnud väga tugevasti mõjutatud. hinnanguliselt on vabakonnaorganisatsioonid hinnanud, et üle viissada viiskümmend, viiesaja viiekümne inimese on tapetud aastast kaks tuhat neliteist kümned tuhanded inimesed äh, on äh, riigisiseselt ümber asustatud äh, ja loomulikult on Euroopa Liidu otsene eesmärk tagada humanitaarabi ja humanitaarligipääs piirkonnale ning oleme kutsunud üles ka humanitaarabi osutajate ja meie töötajate tapmise lõpetamisele. oluline on see, mä-, määruse äh, kaksteist viiskümmend seitse üheksakümmend, murd üheksakümmend kuus alusel äh, äh, hiljutised vägivallalained on olnud võimalikud ainult sellepärast, et riigikontrollist on vajaka Kongos. institutsioonid ja teenused, mis peaksid tegelikult aitama vägivalda ennetada ja sellega tegeleda ning õiguslikke järelmeid endaga kaasa tooksid äh, kurjategijate vastu, on puudu. samuti on tänane ebakindlus valimiste korraldamise üle äh, suur ja käesoleval aastal peaksid need põhiseaduse alusel kaasat leidma. üks aspekt, mis veel on oluline, on nimelt see, et äh, erinevad grupid võitlevad maavarade ja muu kasutusõiguste eest samuti eh, peab eh, rõhutama Lords Resistance Army ja teiste relvastatud eh, rühmituste tegevuse, mis puudutab kulla omastamist ja rahvusvahelisele turule paiskamist. relvastatud rühmitused ei ole saanud nii palju osa rahvu-, illegaalsetest tegevustest äh, nendes piirkondades, äh, sellepärast et äh, süsteemid ja seiresüsteemid on olnud väga valvsad. Euroopa Liit peab väga olulist maavarade kontrolli ja seiramist selleks, et Suure järvistu piirkonnas stabiilsust tagada. vägivalla ja ebastabiilsusega peab igal juhul võitlema, aga Äh, kõik äh, osalised peavad sellegipoolest õigusriigi põhimõtetele äh, alluma. see tähendab ka muideks viha õhutamist ja vihakõnet ning üksikisikud peavad vastutama tegude eest, nagu ka erinevad rühmitused ja etnilised grupid. nii nagu siin juba korduvalt öeldud, siis Ida-Kongo relvastatud rühmituste tegevus õõnestab eh, inimeste väärikust, nende inimõigusi ja seaduslikke õigusi, eh, hävitab nende hingerahu ning eh, ei anna mingisugust lootust tulevikule ja võimalust mõelda, mis saab edasi. relvastatud rühmitused teevad äh, hävitustööd, ÜRO missioon MONUSCO ning äh, Rahvusarmee peavad tegema koostööd selleks, et kusagile jõuda. veebruaris on äh, jõutud kokkuleppele, kuidas minna edasi, aga need kokkulepped tuleb rakendada praktikas. õigluse küsimus on samuti väga oluline. Kongo Demokraatlikus Vabariigis on vaja toetada nii sõjaväelist kui ka õigusreformi ning Euroopa Liit Äh, nõuab, et äh, relvastatud rühmituste osalised äh, tuleb tuua kohtu ette. vägivallateod ja tapatalgud, mis on Ida-Kongos ellu viidud, nende kuritegude uurimiseks ja süüdlaste kohtupinki toomiseks on kasutatud ära kõik olemasolevad võimalused, millest on vajaka kurjad kuritegusid ja kurjategijaid tuleb mõista äh, süüdi nendes kohtades, äh, kus, äh, mille kodanik, nendes riikides, mille kodanikud kurjategijad on ja Euroopa Liit annab oma panuse, et seda toetada. härra juhataja, tahaksin nüüd tulla võib-olla laiema teema juurde, mis on valitsemine, aga see on väga kriitilise tähtsusega. valimised peaksid aset leidma mõne kuu pärast ning äh, riik on väga olulises äh, kohas äh, oma arengus, sellepärast et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon kaks, kaks, seitse, seitse kaks tuhat kuusteist võeti ühehäälselt vastu märtsis ning see rõhutab Kongo demokraatliku vabariikide võimud kohustust korraldada valitsuse valimised ning pidada kinni põhiseaduse sätetest. loomulikult Euroopa Liit on pannud tähele ka Äh, riigi põhiseaduskohtu otsust käesoleva aasta mei-, mais ja Euroopa Liit äh, äh, austab täielikult Kongo vabariigi suveräänsust. nii Cotonou leping kui ka Aafrika Liidu harta, mis puudutab valimisi ja valitsemist, on aluseks ja me rõhutame, et tavapäraste valimistest tuleb riigi ja valitsuse tegemise legitiimsust, aga tuleb kinni pidada tähtaegadest. poliitilist dialoogi on hädasti vaja, äh, aga aeg on siin väga oluline, seda on vaja kiiresti ning kõik olulised poliitilised osapooled peaksid olema sellesse dialoogi kaasatud. selline dialoog saab äh, toimuda ja tuua välja tõelise teekraadi, teekaardi rahastamise osas ning tuua välja need aspektid, mida on vaja teha selleks, et korraldada valimised, samas pidades kinni ka põhiseadusest. selles kontekstis Euroopa Liit ja ÜRO ning eh, Euroopa Liit ja teised osapooled on korranud eh, kuuendal juunil toetust et äh, vahendaja, keda toetab ÜRO, äh, peaks äh, saama mandaadi selleks, et ta saaks läbi viia edukat dialoogi. edukad valimised ei sõltu mitte ainult tehnilistest üksikasjadest, vaid selles, et oleks õige keskkond ja kliima selleks, et vaba, õigusi ja vabadusi austataks rahumeelse kogunemise ning sõnavabaduse aspektid on väga olulised demokraatliku ühiskonna nurge, nurgakivid Äh, avatud äh, poliitilise äh, ruumi toetamine on vajalik selle dialoogi tarvis, mida ma juba varem siin esile tõin suur tänu teile, volinikud, nüüd läheme edasi poliitiliste fraktsioonide kõnelejate, et, et äh, proua Gabriel saab kõigepealt Rahvapartei nimel sõna, palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik. ma tahaksin rääkida pisut demokratiseerimisest, ma tahaksin rääkida demokraatiast aga kahjuks saan ma ennekõike rääkida ikkagi lootuse vähe, vähesusest eh, ja lõhestatusest. minu meelest on Kongo olukord selline, et me peaksime vaatama ka üldist konteksti ja tahaksin rääkida kolmest asjast. esiteks eh, tuleb tõepoolest eh, anda endast parim, et lõpetada Ida-Kongo, Kongos mõrvad ja tuua vastutavad isikud äh, ka eh, kohtu ette. meil tuleb ära kasutada MONUSCO olemasolevat mandaati ning seda laiendada ma arvan, et me peame võitlema üldise karistamatuse tundega, me peame tagama selle, et julgeolekusektor tugevneb ja et sellel tööl on ka tõesti tulemused. meil tuleb tagada, et kohtusüsteem oleks eh, oleks eh, tegelike võimalustega. teiseks tuleb meil mõelda valimisprotsessile me ei saa lubada, et ähm, valimiste protsess ei oleks demokraatlik. sellepärast, et nagunii valitseb äh, Kongos legitimiseerimiskriis ja need on väga tõsised probleemid. ma usun, et meil tuleb astuda tõelisesse dialoogi valitsusega ja me ei tohi kõrvale heita ka kodanikuühiskonda, sest äh, kodanikuühiskonna kõrva, kõrvalejätmine oleks kahjulik. poliitilistel otsustel on kodanikele ju otsesed mõjud meil on vaja mõelda ka noortele, on vaja mõelda eelarvelistele küsimustele. parlamendil on siin oluline roll, me saame eh, vahendada riigis toimuvat. rahvusvaheline üldsus on juba ka väljendanud oma toetust sellisele vahendamisprotsessile. me peame tegutsema kiiremini ja eh, tegutsema aktiivsemalt, iga sõna loeb Aafrika Liit on samuti öelnud, et nad äh, püüavad äh, regioonis üldiselt äh, tagada stabiilsust ja julgeolekut. meie peame välja saatma tugeva signaali, austage põhiseadust, ainult siis on meil võimalik humanitaarkriis kuidagi kontrolli alla saada ning tagada ka julgeolek ja stabiilsus regioonis, aitäh! progressisti sotsialisti demokraatici, la parola president. järgnevalt sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Pitella juhataja, austatud kolleegid, äh, härra volinik, äh, ma pean tunnistama siinkohal, et äh, ma olen kuulnud ekspertide ja sõjaväestrateegide juttu selle kohta, et Põhja-Kiivus on aset leidnud konfliktid konfliktiga, aga nad ütlevad, et see on madala intensiivsusega konflikt. madala intensiivsusega konfliktid viimase kahekümne aasta jooksul on jõudnud selleni, et kuus miljonit inimest on tapetud, poolteist miljonit inimest on ümber asustatud. kui me räägime numbritest, siis me räägime kolmest sajast tuhandest surmast äh, aastas sajast päevas ja inimesed räägivad äh, madala intensiivsusega konfliktist. aga me peaksime ütlema mitte, et äh, madala intensiivsusega, aga liiga vähe tähelepanu saanud konfliktist. liiga vähe on rahvusvahelise kogukonna poolt tähelepanu pööratud äh, sellele äh, tohutule tragöödiale. ja sellepärast tahaksime meie pöörduda kõrge esindaja Federica Mogherini poole, kes me teame, on väga oluliselt tegelenud nende teemadega, me tahame äh, Äh, seda, et vägivalla eskaleerumine lõpeks, äh, äh, tapetakse kaitsetuid inimesi relvastatud rühmituste poolt, see tuleb lõpetada. Nad tahavad kontrolli alla võtta kõige rikkama territooriumi, seal on kõige palju, kõige rohkem maavarasid selles piirkonna, piirkonnas. meie kutsume üles, et sõltumatu uurimiskomisjon loodaks rahvusvahelisel tasandil, mille eesmärk oleks uurida neid, kes on nende tapatalgute eest vastutavad. edasi tahame me rahvusvahelise kriminaalkohtu äh, uurimist alates äh, sellest, selle kohta, mis Beenis juhtus. siis äh, ÜRO ja Monusco missiooni pikendamist nõuame ning nõuame ka seda, et ÜRO kasutaks täielikult ära seda mandaati, mis on antud MONUSCO missioonile, nimelt tsiviilisikute kaitse neljandaks, me nõuame, et Aafrika Liit teeks oma osa ka ära ja et investeeriks rohkem äh, selle konflikti lõpetamisse. minu fraktsioon ja äh, meie tegevus on te, tegevuse osa on see, et me saadame Helen, Helena Eh, Valentina Kiivusse, eh, tegemist on meie inimõiguste eestkõnelejaga, me tahame, et eh, ta kohtuks kõikide kohapeal olevate oluliste osapooltega, sealhulgas vabakonnaorganisatsioonidega. kui ta tuleb tagasi, siis ta annab parlamendi kolleegidele teada, milline on olukord kohapeal ning sealhulgas annab selle info edasi ka kõrgele esindajale Frederica Mogherinile. me peame üles ärkama rahvusvahelise kogukonnana, me ei tohi Äh, äh, jätta märkamata seda vägivalda, mis on juba kakskümmend aastat äh, piirkonnas olnud. aitäh. järgnevalt palun ECR fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Teemesmaaker. Kongo is de grootste menselijke tragedie op. Kongo on üks kõige suuremaid inimtragöödiaid maailmas, see on ühe Briti ajakirjaniku äh, teadlane, kes räägib Kongost kui Aafrika murdud südamest ja mõne aasta eest ma lugesin ka sellest, kus, tema artiklist, kus ta rääkis, et nii vähe tähelepanu pööratakse Kongole ja, ja tegutsetakse justkui röövlamotse ning äh, Kongo on endiselt meil aktuaalne, Ida-Kongos äh, toimuvad äh, tapad, algud, lapsi röövitakse, naisi vägistatakse, maju rüüstatakse ning president Kabilat paistab, et see ei huvita, sellepärast et tema tegeleb sellega, et oma võimu kindlustada ja alles kolm kuud tagasi me arutasime Kongo inimõiguste olukorda ja demokraatlikku olukorda ja samas me näeme, et e-, mingeid edusamme saavutatud ei ole ja samas me näeme, et eh, presidendikandidaat vast-, eh, presidendikandidaat Katumbi vastu on eh, selline näiline protseduur alustatud. nii et me peame kasutama kõiki meetmeid selleks, et uut verist konflikti takistada, me ei tohi unustada seda, et sellel konfliktil on ka inimlik mõõde, see on seotud ka maavaradega, seda ütles ka härra volinik nii et Tim Butcher ütles oma intervjuus ka, et tõesti Kongo suurimaks rikkuseks ongi maavarad ja oluline on see, et Euroopa Liit tunnustaks ka, et maavaradega kaubitsemine on üheks äh, konflikti põhjuseks. sel- ja seetõttu me leiame, et importijad peavad äh, ka äh, suutma tõendada, et nad ei panusta sellesse konflikti, aga veelgi, Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et ka MONUSCA ähm, missioon oleks edukas selleks, et saaks ähm, Kongos tegutsevaid relvarühmitusi neutraliseerida. suur tänu. lugupeetud president, me oleme teada saanud, et nüüd püütakse äh, teha lõpp nendele relvastatud konfliktidele, mis äh, Kiivu provintsis toimuvad ning viis poliitilist fraktsiooni on alla kirjutanud pöördumisele, mille abil nad äh, pakuvad välja meetmeid, mis võiksid lõpetada tsiviilelanikkonnast ohvrite tegemise, eriti just naiste ja laste tapmise. rahvusvaheline kohus äh, Haagis äh, mõistis äh, härra Bemba süüdi ning ütles, et meil on tegelikult piisavalt tõendeid, et anda Ida-Kongo kuritegude mõrva, mõrvade ja veresauna läbiviijad rahvusvahelise kohtu alla. kuid Põhja-Kivu provintsis on ka praegu toimumas koletud teod, mis näitavad seda, kui palju on meil vaja veel selleks teha, et kaitsta sealset tsiviilelanikkonda Põhja-Kivu provintsis olukord halveneb, aga tegelikult on ohus ähm, selle probleemiga seotud ka need ettevõtted, kes kauplevad mineraalide ja muu äh, esmavajaliku toormega. me peame lõpu tegema mitte ainult tapmisele, vaid ka muule organiseeritud kuritegevusele Põhja-Kivu provintsis, ennekõike seal, ja peame äh, ära lõikama kurjategijate igasuguse ligipääsu ressurssidele. meil ei ole aga praegu aimugi, mismoodi selline kaugem, laiem eesmärk saavutada, aitäh. suur tänu, kuue NGL-i nimel saab sõna nüüd proua Rodriguez. suur tänu, härra president. taaskord peame me Euroopa Parlamendis rääkima Kongo Demokraatliku Vabariigi olukorrast ja me mõistame hukka teravalt tabatalgud ja me toetame resolutsiooni, mille eesmärgiks on konflikti rahumeelne eh, lahendus, sellepärast et sõjalised lahendused viivad ainult veelgi arvukamate ohvriteni ja kannatajateni. ja me oleme vägagi mures sellepärast, et eh, et ka ähm, ÜRO sõjaline eh, kohalolek suureneb ja meie nõuame, et eh, toimuks demilitariseerimine ning me leiame, et rahumeelsed läbirääkimised peaksid aset leidma ja samuti tuleb ehm, siin eh, tähelepanu alla võtta Euroopa ettevõtjad, kes tegutsevad selles piirkonnas ehm, ning ehm, kes teevad ja tuleb vaadata ka, kuidas ähm, kohalikud relvarühmitised äh, Kongo rikkusi äh, kuritarvitavad. siin öeldi et, et äh, kaks protsenti Kongo ressursside tuludest makstakse ähm, ettevõtete poolt nendele relvarühmitustele. oluline on see, et me Kongo Demokraatliku Vabariigi iseseisvust tunnustaksime ja see tunnustamine tähendab loomulikult ka seda, et ka rahvas saaks kasu oma riigi äh, varadest ja ja äh, seetõttu tuleb hargmaiste ettevõtete tegevust äh, rohkem kontrollida ja see tähendab, et kõik sõlmitud lepingud tuleb vastavalt ka läbi vaadata. samuti tuleks vaadata, mida saab teha Kongo võlgadega ja lahendada see võlgaolukord selliselt, et äh, rahva baasvajadused täita. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Sebastian. aitäh, suur tänu, et mulle sõna andsid. taaskord me kohtume äh, selles kojas selleks, et rääkida Kongo kohutavast olukorrast, eriti mis puudutab tapatalgusid, mis leiavad aset Ida-Kongos. nüüd, kus me kuulsime ära komisjoni, oleme natukene masendunud, sellepärast et me ei kuulnud mitte midagi uut ja meil on tunne, et äh, tegelikult, ähm, tegelikult äh, mitte mit-, midagi ei ole muutunud selles kohutavas olukorras, me toetame seda resolutsiooni, mis on konsensuslik. aga sellegipoolest me soovisime, et puudutatakse rohkem veel mõningaid punkte, eriti mis puudutab ähm, MONUSCO ähm, missiooni ÜRO missiooni, mille eesmärgiks on olukorra stabiliseerimine, aga samas on seda, teda süüdistatud passiivsuses, et nad ei täida seda rolli, mis neile on antud, nimelt nad ei, ei kaitse tsiviilelanikkonda ja seetõttu tapatalgud olidki võimalikud. nii et me peame lõplikult läbi mõtlema, mis selles resolutsioonis kirjas on, me peame äh, ka vastutusele võtma kõik vastutavad osapooled ja mõtleme mõtleme, millega siin tegu on, naised on siin põhiohvrid, ähm, naiste ja tüdrukute vägistamist kasutatakse sõjarelvana, lapsi värvatakse ähm, lapssõduriteks, sellisel juhul ei ole lastel ju absoluutselt mitte mingit äh, tulevikuperspektiivi. ja äh, sellele lisandub äh, veel ka skandaal illegaalsete, ähm, illegaalsete maavarade kaubandusega, me teame, et ka Euroopa Liidul on siin oma roll ja me peaksime seda natukene teravamalt hukka mõistma. ja me peame täpselt teadma, millised Euroopa ettevõtjad siia kaasatud on sellesse maavarade illegaalsesse kaubandusse. ja selline kaubandus panustab ka kohutava olukorra äh, edenemisse. samuti tuleb ette näha äh, sanktsioone nendele, kes on tapatalgudest vastutavad. ja ja oluline on ka see, et Euroopa Liit ei unustaks Kongo rahvast. aitäh ja nüüd härra Kuraa EFTT nimel. suur tänu, härra president. kuue, tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal sai Kongo sõltumatuse Belgiast eh, ja sellest ajast peale on see vägivallaspiraal aina eh, teravamaks muutunud, eelmistel aastatel pole olukord ka muutunud ja president Kabila isegi ei mõtle sellele, et eh, probleeme koha peal äh, Ähm, lahendada, vaid tema ainult äh, üritab järgmiseks ametiperioodiks oma võimu kindlustada, seda juba ka eelkõnelejad mainisid. Ida äh, provintsides, äh, Ida ähm, ki-, no Põhja-Kivus on olukord täiesti dramaatiline ja see, me peame siin mõtlema ka selle riigi maavarade kuritarvitamisele ja meie peame tegema kõik, meie peame muutuma rangemaks oma meetmetes ja oma tegevustes, me peame arvestama ka nende ettevõtjatega, kes tegutsevad selles piirkonnas, meil on vaja sõltumatuid um, uuringuid läbi viia ja samuti meil on vaja, et ÜRO koostaks aruande MONUSCO missiooni kohta see, ja selgitaks seda keerulist olukorda, mis on seotud selle missiooniga ja mis puudutab ÜRO missiooni, siis äh, natukene kummaline on see, et selle kohta mingit äh, aruannet ei ole koostatud ja et ei ole koostatud ka aruannet äh, ähm, nende maavarade mm, kaubanduse ja maavarade kaevandamise kohta, nii et see on lühikese perioodi jooksul juba jälle üks resolutsioon Kongo kohta, nii et tõesti on aeg saavutada ka edusamme arvata, sest muidu me ainult räägime ja räägime samast asjast, aga edasi ei jõua. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Schaffhauser NF-i nimel. kõigepealt soovin tänada kolleege, kes on olnud väga järjepidevad ja kõige, e, esmalt soovin ma tänada härra Pitellat tema jõupingutuste eest. see teema on mulle oluline, ma olen äh, ka ise Kongo küsimusega tegelenud ja tean, kui raske on nende üleminekuaeg. Kongo peamine probleem on see, et Kongo on maavarade poolest jõukas, jõukas riik. Kabila vastased aktsioonid eh, toimusid ju sellepärast, et Rwanda ja Uganda soovisid eh, oma riikides kuritegusid toime pannud isikud üles leidnud, üles leida ja ma ütleksin ka seda, et eh, president Kabila sattus olukorda, kus teised riigid justkui ähm, sõlmisid äh, lepingu. näiteks äh, siin Brüsselis sain äh, ma kuulda sellest, mismoodi Kabila eellane elimineeriti ja et selleks tuli käsk USA-st ning viisteist päeva hiljem oligi ähm, eelmine Kabila aastal kaks tuhat üksteist tapetud ja see see on seotud sellega, et ta on, oli Ruandast pärit. kõik need manipulatsioonid näitavad seda, kui raske on olukord Kongos. Kongo püüab uuesti saada suveräänseks riigiks, sõjavägi teeb oma osa, aga ennekõike on meil vaja peatada need, kes panevad toime kuritegusid, organiseeritud kuritegevust ja meil on vaja peatada ka hargmais-, hargmaised ettevõtted, kes tegelikult on väga silmakirjalikud kolleeg Stier, palun. suur tänu, lugupeetud president. nii nagu öeldi, on Kongos konfliktid ja ebastabiilsus väga suures osas seotud just sellega, et Kongos on väga palju maavarasid ja mineraale. Kongo on jõukas maa tegelikult kuuluvad need mineraalid ju Kongo rahvale, see peaks olema nende rikkus. aga kahjuks ei ole see nii, rohkem kui kuuskümmend protsenti ehm, Kongo elanikest elab allpool vaesuspiiri ning kolmkümmend protsenti kongolastest nälgib. see tähendab seda, et me tervitame algatust, millega Euroopa Liit nõuab, et mineraale kaitstaks paremini ning et neid kasutataks sellel eesmärgil, et aidata Kongo enda elanikkonda mineraalidega ebaseaduslik kaubitsemine peab lõppema, peab lõppema ka ebastabiilsus ja arenguprobleemid. tegelikult on Kongos väga suureks probleemiks ka korruptsioon ja halb haldus. seetõttu on väga oluline vältida igasuguseid manipulatsioone ning seda, et presidendivalimised edasi lükataks. ma tahaksin omalt poolt öelda ka seda, et Kongo riiklik, riiklikku programmi tuleks vaadata siis, kui me vaatame arenguabi andmist ja et meil tuleks rääkida Kongoga ka sellest, mismoodi toimub äh, justiitstöö ja ko-, ja mismoodi toimib kohtusüsteem. meil on vaja välja selgitada korruptsiooniga seotud probleemid ja see, mis praegu Kongot äh, destabiliseerib sest äh, meil on vaja tõhusaid meetmeid konga aitamiseks, aitäh! Euh, me oleme siin ka täna selleks, et arutada veel kord Kongo Demokraatliku Vabariigi alast resolutsiooni. tegemist ei ole esimese korraga, kahjuks ei ole tegemist ka viimase korraga. me arutame täna Beniis toimunud äh, tapatalgusid, härra Abitella rääkis sellest ja ütles, et miljon inimest tuhat inimest tapeti, tegelikult rohkem kui tuhat inimest ja ainult paari päeva jooksul ja lisaks sellele põletati maju maha, inimesi rööviti, inimesi ähvardatakse, pekstakse ja suur osa isikuid pidi kodust põgenema, neist said sisepagulased. selline on Ida-Kongos valitsev olukord. see olukord on äh, õudne aga selle parandamiseks ei tehta piisavalt ning seetõttu ma õnnitlen meid, et meie Euroopa Parlamendis oleme suutnud vastu võtta mingi otsuse, mis siis, et me oleme üldsuse hulgas vähemuses, mis sest, et see ähm, ülesanne on raske. alati ei kuulatagi ju seda, mida me nõuame. aga praegu on kõik vähemalt nõus ütlema, et hargmaised ettevõtted peaksid ka olema tähelepanelikumad selles suhtes, mis Kongos toimub praegu on Kongo, eriti tema idaosa, ebastabiilne ja selle eest vastutavad Kongo võimud, see on vastuvõetamatu, sellepärast et Kongos lokkab kuritegevus. ja kuritegevus lokkab sellepärast, et inimesi ei karistata. ja mis seda lubab, seda lubab Kongo riik, seda lubab ka rahvusvaheline üldsus vast-, neid, kes on süüdi, ei võeta vastutusele, nad tuleb võtta vastutusele. mis puudutab presidendivalimisi, siis on see palju äh, raskem. me teame, et inimsuse vastased kuriteod leiavad samuti rohkem tähelepanu Kongo Demokraatlikus Vabariigis. meie Euroopa Liidus peame looma partnerlussuhted nii Aafrika Liidu kui ÜRO-ga ja nende partnerlussuhete abil tagama, et Kongo valimised toimuvad rahulikult, toimuvad läbipaistvalt, austades põhiseadust ja mitte sellepärast, et meie tahame, et põhiseadusest kinni peetaks, vaid sellepärast, et ainult see on garantii, mis aitab kaasa tuua stabiilsuse ja ära hoida edasisi kriise, selliseid kriise, mis kasvavad üle humanitaarkriisiks ning kaitsta Kongo elanikkonda. me peame tegema nii, et Kongo elanikkond kannataks vähem, aitäh. Honorable Fotiga. kolleeg Fotiga. Thank you, president uh.... suur tänu Kongo elanikud peavad taas kord kannatama kohutavate õuduste all, mida panevad Ida-Kongos toime kurjategijad. selline tegevus on võimalik poliitilise ebakindluse tõttu, pikema perioodi tõttu, mis kulus võimu üleminekuks uus põhiseadus peaks võimalikult ruttu rakendama, peaksid toimuma vabad valimised. riik peaks need kiiresti läbi viima, aga neid valimisi peaks jälgima ka rahvusvaheline üldsus. me peaksime rakendama sealjuures märtsikuist ÜRO resolutsiooni ja kindlasti ka Monusco, Monusco mandaati võimalikult kiiresti pikendama. ma usun ka, et meil on vaja välja juurida karistamatus ja siinkohal on tähtis osa rahvusvahelisel kriminaalkohtul. suur tänu! Eh, suur tänu, proua kolleeg! ja nüüd saab sõna proua Votmans, poolteist minutit. suur tänu! me räägime juba aastaid Kongost, nii et me oleme juba peaaegu ära unustanud, kui eh, kaunis, seal tegelikult on äh, rahuajal, aga nüüd äh, terved külad on hävitatud, äh, naised on tapetud, vägistatud ja emad meeleheitlikult viskavad oma lapsi üle Monusco baaside tarade selleks, et neid, enda elusid päästa ja iga minut üks naine vägistatakse Kongos nii et me võime siin rääkida seksuaalsest genotsiidist ja seda sellel ajal, lugupeetud kolleegid, kui rahvusvaheline avalikkus on juba kuusteist aastat seal kohapeal olnud, kas kongolased saavad meid veel usaldada, MONUSCO-t usaldada? et kümned äh, väed on sealt läbi läinud, aga ainult traumad jäävad järele, mitte rahu. nii et me peame veel arutama seda mandaati ja ka selle mõju, aga Kongos ei ole rahu, need äh, maavarad peavad seda riiki leekides ja president Kabila praegu soovib saada kolmandaks abi, ametiperioodiks äh, ametisse, nii et ainult äh, rahumeelsed ja õiglased äh, valimised päästavad selle olukorra. me peame need MONUSCO mandaadi rangemalt läbi vaatama, me peame demos-, demokratiseerimist edendama, me peame kurjategijaid ähm, ähm, karistama ja laskma demokraatial sõna saada, nii et anname Kongole tuleviku tagasi, aitäh. ja meie järgmine kõneleja on proua Veržia. lugupeetud president, suur tänu juba aastaid on Kongos väga dramaatiline olukord, seal valitseb ebastabiilsus, seal mõrvatakse inimesi, toimub nii-öelda etnilise puhastuse katse, ehm, valitseb korruptsioon ning seal tegutsevad ka Euroopa hargmaised ettevõtted. miljon kongolast elab eksiilis ja on ka väga palju sisepagulasi väga paljud inimesed on tapetud, tegemist on iseenesest genotsiidi katsega, mida ÜRO aastal kaks tuhat kümme ka tunnustas. härra Pitela rääkis sellest samuti pikalt. viimase kuu vägivaldsed sündmused näitavad, et probleemid pole sugugi lõppenud. rahvusvaheline üldsus peab reageerima, võttes arvesse, mis praegu Kongos toimub. vastutus on muidugi suur meie ähm, me oleme selle juba selgelt välja öelnud. meil on vaja tähtsustada rohkem UNESCO rolli ja selle mandaati pikendada. ja kui me praegu suleme silmad selle ees, mis Kongos toimub, siis eh, sul-, sul-, surevad veel tuhanded inimesed, kõnelejad katkestatakse. nüüd eh, saab sõna härra Rivasi, üks minut. Monsieur le commissaire lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, need õudused, mida Kongos praegu toime pannakse, on tõesti kohutavad. me tuletame teile meelde, et aastal kaks tuhat neliteist nägi äh, kuue ette, et me võiksime vastu võtta resolutsiooni naiste äh, seksuaalvägivalla vastu. tegelikult ei kannata seal mitte ainult naised, kannatavad ka lapsed, isegi imikud äh, relvastatud gruppide käes. naiste ja laste vastane vägivald on massihävitusrelv ma tuletan teile meelde, et me oleme juba öelnud, et meil tuleb luua mehhanism karistamatusega võitlemiseks. mõned äh, aktid, äh, mõned teod oleme me ju hukka mõistnud, kui sellest ei äh, piisa, meil on vaja ka süüdlased ja nende kaasosalised tuua kohtu ette, meil on vaja tagada, et Kongos valitseks õiglus, et kohtud töötaksid hästi. meil on vaja teha lõpp ebaseaduslikule tegevusele, mida armee praegu kaitseb meil on vaja võidelda kuritegevusega, mille eest me tegelikult ju ise vastutame, sest meie kõikide telefonides ja mujal kasutatakse neid mineraale, mida Kongos kaevandatakse. eurooplased peavad võtma vastutuse. me peame aru saama, et äh, see võitlus on ka meie võitlus. aitäh! suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra Seller kaheks minutiks. suur tänu, proua president. kõigepealt üks, äh, üks uus hea uudis Kesk-Aafrikale sellepärast Jean-Pierre Bemba, endine president, mõisteti äh, kuritegev, kuritegevusest äh, inimsuse vastu äh, Haagis peale kuut aastat kohtuprotsessi kaheksateistkümneks aastaks vangi, nii et see toob natukenegi õiglust nendele arvukatele naistele, lastele, meestele, keda tema väed piinasid, vägistasid ja tapsid, aga peale selle ei ole tegelikult midagi positiivset äh, teada anda, mis puudutab praegust olukorda, sellepärast et poliitilised pinged äh, suurenevad sellest ajast peale, kui president Kabila kõiki trikke kasutades äh, üritab ähm, veel ametisse jääda ja mis tegelikult peaks aasta lõpuks lõppema samuti opositsiooniliitikuid rünnatakse, keelatakse ära meeleavaldusi, sellega kaasnevad jällegi äh, hukkunud pealegi, selle on vahepeal äh, plahvatanud äh, kullapalavik, mis seda humanitaarkriisi riigis veelgi teravamaks muudab. ja samuti on keeruliseks muutunud olukorra valitsusvägede ja mässuliste vahelised äh, sõjalised konfliktid, aga kõige olulisemaks on ikkagi just juurdepääsu eest võitlemine, väärismineraalidele äh, nagu koobalt ja teised. ning inimesed, kes nendes piirkondades, kaevandamise piirkondades äh, elavad, nad kas aetakse minema või neid äh, sunnitakse sunnitööle. ning me oleme nõudnud nende konfliktimineraalide ähm, selgemat käsitlemist, aga paraku on selle määruse tekst vägagi ebakonkreetne ja ja jääb alla tegelikult USA vastavale õigusaktile, mis praegu juba keelustab selliste mineraalide impordi ja kasutamise, aga me võime ükskõik kaua rääkida, kui me tegelikult ei ole valmis järeldusi tegema ja nendele järeldustele vastavalt tegutsema. suur tänu. proua Kienge on meie järgmine kõneleja, kaheksa minutit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 piirkonnast äh, ja mina olin üks nendest, mind äh, saadeti tagasi Euroopast äh, ja, ja mind saadeti tagasi Bernisse, aga see, sellegipoolest ma tundsin ennast turvaliselt, sellepärast et mõnus komisjon oli siin lähedal ja nii edasi. aga tegelikult on hea, et ma olin üksinda, sest vähemalt ma olin oma pere juures ja turvaliselt. ja ma nägin ka seda, ma, ma jäin ma ei näinud ka neid ebainimlikke stseene sellest, kuidas äh, inimesi piinati ja vägistati, äh, kasutades igasuguseid äh, relvi ja, ja sellegipoolest ma olen õnnelik, ma olen õnnelik sellepärast, et ma ei näe, ei näinud tuttavaid nägusid nende inimeste hulgas, kes pidid neid kohutavaid vaatepilte pealt vaatama ja mul on hea meel, et et suurem osa nendest naistest olid juba täiskasvanud ja et ei olnud ka pealtnägijate hulgas naisi või et lapsi või et need lapsed ei olnud nooremad kui viis aastat. ja on suur õnn, et rahvusvaheline üldsus ka eh, on tähelepanu pööranud sellele, mis Kongos toimunud lugupeetud kolleegid, oktoobri kaks tuhat neliteist kuni märts kaks tuhat viisteist on Beni Lubere Butembo piirkonnas kaksteist tuhat inimest äh, tapetud. ja meil tekib jällegi genotsiidi oht ja see on skandaalne, millal me äh, lõpetame selle vastutajate karistamatuse. Äh, aitäh. ja meie järgmine kolleeg on kolleeg Tšernetski. E, pani przewodnicząca! szanowni państwo! poruszająca. suur tänu teile juhataja daamid ja härrad e, see oli tõesti väga liigutav mida me praegu e, itaalia esindavalt parlamendiliikmelt kuulsime me peaksime tegema endalt kõik, mis meie võimuses selleks, et ÜRO resolutsioon reaalselt rakenduks. ÜRO koondab nii palju rahvaid, äh, valmistatakse ette resolutsioon ja see jääb lihtsalt tühjadeks sõnadeks, äh, mitte midagi edasi ei saa. Äh, meie oleme õnnelikud, resolutsioon on tehtud, meie südametunnistus on puhas, aga midagi koha peal ei juhtu. rahvusvaheline kriminaalkohus peaks olema samuti kaasatud sellesse, et nende tapatalgute elluviijad toodaks kohtu ette me ei saa vaikida seda pealt vaadata, see on meie inimliku vastutuse ja äh, au äh, küsimus. ning eriti on see oluline nendele riikidele, kellel olid kolooniad selles Malgua piirkonnas. järgnevalt äh, palun kaheks minutiks äh, kolleeg Dias de Meera. juhataja, Kongo Demokraatlik Vabariik on äh, Äh, olnud osaline äh, väga tugevasse humanitaarkriisi, mis on juba aastate jooksul äh, arenenud. Ida-Kongos on konflikt põhjustanud pooleteise miljoni inimese ümberasustamise, tihti on inimesed läinud naaberriikidesse, seksuaalkuritegusid on korda saadetud rohkem kui tuhat inimest vägistatakse päevas ning lapsi sunnitakse samuti sõduriteks me oleme näinud erinevates Ida-Kongo osades eh, eh, tapatalguid, mis on eh, kokku tapnud tuhat ükssada kuuskümmend inimest Benis Luberos ja Butembos. avaldan kaastunnet peredele ja lähedastele. meil on vaja pidevat ja jätkuvat koostööd. Kongo Demokraatliku Vabariigi armee juhtide ning MONUSCO missiooni juhtide vahel me peame ennetama äh, sellist tegevust, mida relvastatud rühmitused praegu ette võtavad, näiteks äh, koondanud demokraatlikud äh, relvajõud ning ka relva, Rwanda vabastusarmee, nad tahavad lihtsalt kasutada loodusvarasid Äh, tuleb lõpetada ära selline äh, maavarade äh, kasutamine niimoodi, et relvastatud rühmitused ei saaks oma ellujäämiseks enam rahalisi vahendeid. tahaksin tuletada teile ka meelde, et eelolevad presidendi ja parlamendivalimised peavad aset leidma edasimineku ja julgeoleku tagamiseks on seda hädasti vaja riigil on vaja institutsionaalset tugevat struktuuri ja seda niipea kui võimalik ning selleks, et seda saavutada, tuleb ära lõpetada karistamatuse tunne kurjategijate poolt. Eh, rahvusvahelise eh, kriminaalkohtu otsus, eh, mis puudutab härra Bemba sõjakuritegudesid, on väga hea esimene samm. järgnevalt saab sõna kaheks minutiks härra Panseri sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu teile, juhataja olukord Kongo Demokraatliku Vabariigi idaprovintsides on väga selge ja Äh, tänased äh, tegevused on olnud ebapiisavad, äh, ma võin öelda teile, et ma olen kuulnud, et varata, valatakse krokodillipisaraid siin kojas osaliselt ka nende poolt, kes on tegelikult nende määruste vastu olnud, mis konfliktipiirkondade mineraalide ja maavarade kasutamist keelab ning seda on, oleme näinud ka komisjoni ja nõukogu poolt Äh, skisofreenia ja silmakirjalikkus valitseb nõukogus ja komisjonis ning ma arvan, et me peame ikkagi olema kuidagi loogilised. Need sõnad, mida me siin ütleme, on tähtsad ning äh, meil peab olema ka mingisugune tugev alus äh, selleks, et Euroopa Liit ei näitaks, et ta on täiesti tegutsemisvõimetu. praeguste sündmuste taustal me peame ütlema, et president Kabila peab oma ameti maha panema vaja on poliitilist üleminekut, me peame ütlema samas ka seda, et ebapiisavalt on Kongo äh, Demokraatliku Vabariigi armee äh, sõdurid reageerinud, nad on lihtsalt käed rüpes vaadanud pealt äh, mõningatel juhtudel ning ÜRO missioon ei ole samuti olnud tõhus, hoolimata sellest, et tegemist on ühe suurema ÜRO missiooniga, ei ole ta kriisi, kriisile suutnud lõpu panna kaks riiki, mis on osa sellest missioonist, Rwanda ja Uganda, neid tegelikult äh, kahtlustatakse, et nad toetavad äh, sõjalisi rühmitusi, kes äh, piirkonnas inimesi tapavad. meil on vaja rahvusvahelist komisjoni ja ÜRO peab uurima asja selleks, et oma seatud eesmärke saavutada, vaja on taga, tugev signaal välja saata, eriti just peab Euroopa Liit lõpetama selle tegevusetuse ja otsustamisvõimetuse juhataja ütleb, et järgnevalt saab sõna pooleteiseks minutiks, härra Kuukan, palun. suur tänu, juhataja. Kongo Demokraatlik Vabariik elab äh, pideva äh, pinnapealse turvalisuse ja julgeoleku tingimustest. Äh, viimased vägivallapuhangud riigi põhjaosas on kõiki šokeerinud. sajad inimesed on mõ-, tapetud, vägistatud, kadunud ning olulised taristuosad on hävinud oleme me näinud aga väga pehmet rahvusvahelist reaktsiooni sellisele äh, relvastatud vägivallale. Äh, ma äh, edastan oma siirat kaastundeavaldused hukkunute peredele. vägivald tuleb lõpetada ning kõik relvastatud rühmitused peavad oma relvad maha panema. rahvusvaheline kogukond, sealhulgas ka Euroopa Liit, peab oma nähtavust suurendama, ta peab olema tugevama häälega ning ta peab andma ka abi äh, Eh, selleks, et eh, saaks relvitustamine aset leida. MONUSCO missioon peab kiiremini tegutsema selleks, et tsiviilisikuid kaitsta eh, oluline on ka see, et kiiresti on vaja uurida neid kuritegevusi, tegusid, mis on sooritatud ning kurjategijad tuleb vastutust kandma panna ilma nende kuritegude väljaselgitamiseta ja osaliste süüdimõistmiseta jätkab karistamatuse tunne ning me näeme, et vägivald jätkub veelgi. ma olen kindel, et Kongo Vabariigi kodanikud väärivad paremat tulevikku pärast seda, kui kakskümmend aastat on keht-, keht-, kehtinud relvastatud konflikt. suur tänu teile, järgnevalt saab sõna härra Frunzulika üheks minutiks, palun. suur tänu teile, juhataja, austatud kolleegid mulle valmistab sügavat muret. halvenev äh, julgeolekuolukord Kirde-Kongos. me oleme äh, kuulnud seda, et äh, tapatalgud jätkuvad, vägivalda laiendatakse ning kasutatakse lapssõdureid ÜRO rahuvalvemissioon MONUSCO äh, on läbi kukkunud, ei ole õnnestunud äh, Beni regioonis äh, tsiviilisikuid kaitsta. läbipaistvat ja põhjalikku uurimistegevust on vaja rahvusvahelise kogukonna poolt tapatalgute väljaselgitamiseks. tuleb selgitada välja, kes on nende rännakute taga peale liitunud demokraatlike, demokraatlike jõudude Uganda relvastatud rühmituse inimõiguste, eh, sõjakuritegude ning seksuaalkuritegude eh, toimepanijad eh, tuleb kohtu ette tuua ning karistada neid vastu, vastavalt riigi ja rahvusvahelise õiguse sätetele. suur tänu, järgnevalt üheks minutiks härra Assis, palun. suur tänu teile, juhataja. viimastel aastakümnetel on äh, demokraatlikku Kongo Vabariiki äh, iseloomustanud vägivald äh, ja see stsenaarium on väga muret tekitav. mõned äh, nädalad tagasi ütlesid ÜRO spetsialistid, et sarnane olukord võib aset leida ka Burundis. nimelt juhul, kui presidendivalimised lükatakse edasi, võivad tulla relvastatud rühmitused tänavatele ja riigipööret korraldada. me oleme kuulnud tapatalgutest, mille on äh, erinevad äh, sõjalised ja paramilitaarsed äh, üksused ette võtnud, äh, selle, seda arvesse võttes on vaja teha kõik, mis Euroopa Liidu võimuses selleks, et stabiilsust regiooni tuua. mida me üheksakümne neljandal aastal Rwandas nägime, peaks olema õppetunniks kogu maailmale. Kongos on kaks sõda juba aset leidnud ja me peaksime neid äh, asju meeles pidama. Euroopa Liit äh, on äh, toetanud Kongot selleks, et vaesuse vastu võidelda ning tegeleda ka teiste probleemidega piirkonnas ning nende tapatalgute valguses me peame survestama Kongo vabariikliku mm, demokraatliku valitsuse tegevust niimoodi, et nad saaksid seada ellu korralikult toimiva valitsuse. järgnevalt saab sõna palun kolleeg Obermeier. suur tänu, proua president, kuus miljonit aastat, viimastel aastatel miljonid põgenenud, see nüüd näitavad kohaliku terrorismi ja ka islamistliku terrorismi vastane võitlus selles piirkonnas, Boko Harami vastane võitlus ja Al-Shabaabi vastane võitlus on läbi kukkunud, see islami terrori telg ulatub ka Lääne-Aafrikasse ja daamid ja härrad, me täna siin väljendama oma kahetsussõnu, aga need on, need ei anna midagi, selle tulemuseks ei ole midagi. me peame üles ärkama ja me peame tunnistama seda, et ilmselgelt äh, asi jätkub äh, samamoodi kui äh, maavarasid nagu koobalt, et ei satu valedesse kätesse. ja, ja sellisel juhul me peame juba asuma tegutsema nii et äh, täna me siin räägime küll palju, aga paistab, et me ei ole valmis vastavaid äh, samme võtma, aga ma, äh, aga ma ennustan seda, et kindlasti meie tööstus ütleb meile, mida me peame üles ärkama, seda meie mobiiltelefonide toodangu nimel. loomulikult on oluline, et me väljendame oma arvamust ja nüüd on äh, nüüd on käes vaba mikrofoni voor, nimekiri on väga lühike ja ka tuntud nimed on siin äh, loe, äh, nimekirjas, kõigepealt härra Caputo, palun. suur tänu, proua president. kolmandat korda me tegeleme Kongo teemaga. olukord on dramaatiline ja äsja avastati sealt massihaudu ja tuhandeid on matšeetedega, nugadega ja muude terroristidega tapetud ja seal on tuhandeid piinatud. Äh, iga minut vägistatakse üks naine. tuhat viissada inimest on röövitud ja siin on ka relvastatud äh, ähm, massuliste rühmitused, kes on äh, tõesti genotsiidi toime pannud. siin nõuti juba uurimisi ka selle kohta, mis ähm, toimus ähm, Kiivu piirkonnas, äh, mis on ka Rwanda naabruses. oluline on see, et ähm, rahvusvaheline üldsus, äh, rahvusvahelised organisatsioonid suudaksid selle, need tapatalgud selle verevalamise lõpetada ja ÜRO peaks äh, ka rajama vastama uurimiskomisjoni. suur tänu, härra Marias. suur tänu, proua president Kongo Demokraatlik Vabariik on Kesk-Aafrika kõige suuremaid, kõige rikkamaid äh, riike maavarade poolest äh, Aafrikas ja see on ka põhjus, miks selline vägivald on äh, lahvatanud. alles mõne aja eest me võtsime vastu resolutsiooni selles osas, mis puudutas siis ressursside ärakasutamist, meil on, seal on ka looduspark, looduskaitsealune park, mis on äärmiselt oluline UNESCO pärand ja nüüd me peame nentima, et, et on ähm, esimesed äh, uurimised aastal kaks tuhat neli juba alustatud ja juba maikuus ähm, räägiti sellest, et tapeti äh, lapsi, eakaid ja Euroopa Liit ei pi-, piisava ähm, kriitikaga ei reageerinud sellele, samuti me peame uurima oma hargmaiste ettevõtjate tegevust, me peame vaatama, mil määral ähm, ka hargmaised ettevõtjad oma tegevusega neid äh, relvarühmitusi rahastavad. aitäh ja nüüd viimane kõnelik, äh, härra Jakovtšitš. Nažalost, Demokratska Republika Kongo. suur tänu. Kongo demokraatlik vabariik on üks paremaid näiteid sellest, et rikkusi võite, võidakse jaotada väga valesti. tegemist on äh, rikka riigiga, kuid need rikkused ei jõua elanikeni. Nad on äh, poliitilise eliidi käes, tegelikult väga väikese arvu isikute käes, väga väike arv inimesi jagab selle riigi jõukust ja seetõttu tahaksingi ma väga selgelt öelda, et selles olukorras tuleb äh, teha vähemalt kahte asja. tegemist on kolmanda resolutsiooniga Kongo teemal, mida me siin arutame, aga siiamaani ei ole me jõudnud mitte ühegi tulemuseni, seega tuleb teha kahte asja. Äh, rahvusvaheline kriminaalkohus peab vastu võtma mingisuguse otsuse, hiljuti nad tegidki otsuse, mis on suurepärane valik äh, kuritegevusele piiri panemisest ma tahaksin jagada ka endise Jugoslaavia kogemust. pärast äh, sõda viidi kurjategijad kohtu ette. seda esiteks, aga teiseks me peame reageerima ka nende isikute suhtes, kes ei pea kinni meie praegustest kokkulepetest mineraalide kaevandamise osas, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, saab sõna volinik Navratšitš suur tänu, lugupeetud juhataja. tegemist oli äärmiselt olulise ja kasuliku mõttevahetusega ning ma tänan kõiki kolleege nende sõnavõttude eest. mõned Euroopa Parlamendi saadikud ütlesid, et Euroopa Parlamendi resolutsioonid ei ole kaasa toonud mingeid tagajärgi, aga Euroopa Liit Euroopa Liidu välisasjade nõukogu võttis kahekümne kolmandal mail vastu nõukogu järeldused, seal räägitakse ka Kongo demokraatlikust vabariigist ja need järeldused vägagi sarnased Euroopa Parlamendi kümnenda märtsi resolutsioonile. seal räägitakse keeleküsimusest, julgeolekuküsimustest ning, ning ka julgeolekust. kahekümne kolmandal mail ütles nõukogu, et me kavatseme igal juhul reageerida valitsevale olukorrale ning kasutada kõiki meie käesolevaid vahendeid selle olukorra parandamiseks. suur tänu! suur tänu ka teile! ja teatan nüüd saadikutele, et meil on seitse resolutsiooni ettepanekut ja et